langas ja ma annan kõigepealt sõna jällegi autoritele, kõigepealt kolleeg Schlüter, palun. suur tänu, härra president. mitte väga tihti ei tule ette, et seisan siin ja olen õnnelik selle üle, et sõda on lõppenud, kuid kahe tuhande üheksandal aastal lõppes sõda tõesti. kahe tuhande kümnendal aastal toimusid järgnevad arengud, kokku kutsuti lepituskomisjon Sri Lankas, hakati maamiine kokku koguma ning augustikuus kutsuti kokku uurimiskomisjon selleks, et äh, otsida kaduma läinud isikuid. peale selle Põhja provintsides toimusid ka valimised. Need on kõik positiivsed arengud, aga nüüd näeme jällegi tumedaid pilvi, sellepärast et äh, jällegi näeme konfliktide sagenemist, väga palju on äh, seksuaalseid rünnakuid, äh, kohtusüsteemi ähvardusi ja selle kõige all kannatavad täiesti kaitsetud äh, sõjalased. sellepärast peab Sri Lanka kohe kiiresti hakkama neid küsimusi lahendama. meil oleks vaja komisjoni, mis tagab selle, et äh, sõjakurjategijad äh, mõlemal poo-, konflikti poolel jõuaksid kohtu ette ja et õiglus löödaks uuesti majja ÜRO-s koostatakse raportid, see on ka väga tähtis, sellepärast et äh, muidu tuleks ÜRO-l endal oma uurimiskomisjon sinna saata, me peame tõesti äh, sõjakurjategijad panema oma tegude eest vastutama. vägi, vägivalla ohvrina on lihtne lihtsam äh, leppida toimunuga siis, kui äh, kurjategijad on pandud vastutama ja loodame, et Sri Lanka seda nüüd ka teeb, sest niimoodi on neil võimalik teed tulevikku äh, paremini korraldada. suur tänu, kolleeg Schlüter ja järgmisena kolleeg Gomes, palun üks minut. Euroopa Parlament on juba mitmeid resolutsioone Sri Lanka kohta vastu võtnud ja me oleme ikka ja jälle tõstatanud ka neid probleeme, mis on tekkinud äh, lepitusega. meie käisime seal riigis kohal, me nägime seal väga palju meeleheidet, aga ka väga palju lootust. väga tähtis on uurida sõja kuritegusid, eriti neid, mis enne sõja lõppu läbi viidi ja need olid ju eriti õudsad, kuid meie jõudsime järeldusele, et tegelikult äh, ei uurita sõjakurjategijaid, ikka veel on levinud karistamatus, ähm, ei vastuta oma tegude eest need, kes kõiki neid jõledaid sõjakurjategusid ellu viisid. valitsus on nüüd üritanud äh, kriitikuid vaikima panna ja ei taha, et sõltumatud organisatsioonid äh, uuriksid sõjakurjategusid. meie kutsume Sri Lanka valitsust üles ÜRO toetama oma uuringutes, meil on vaja sõltumatut rahvusvahelist äh, organit, mis sekkuses on väga tähtis ka rahu jaoks Sri Lankal me peame hoolitsema selle eest, et lepitus tugineb õiglusel. suur tänu, järgmisena kolleeg Van Orden. Äh, suur aitäh, ma tahaksin kõigepealt tänada kolleeg Liisekit, et ta andis mulle võimaluse varem sõna võtta. Äh, need äh, tamilid, kes ei ole leppinud äh, Eh, Tamil Elami vabadusvõitluse tiigrite lüüasaamisega on kõige brutaalsem organisatsiooni osa, mis on põhjustanud eh, kolmkümmend aastat vägivalda Põhja-Sri Lankas. nüüd peaks olema ometigi võimalus vaadata eh, tulevikku, minevikku erimeelsustest jagu saada ja Sri Lanka majandus uuesti üles ehitada, luua jõukam ja demokraatlikum tulevik kõigile Sri Lanka elanikele, vaatamata nende usule või rahvuslikule päritolule Äh, valitsus on juba väga palju ära teinud, aga ära teha tuleb veelgi teha. me äh, mälestasime sellel nädalal Nelson Mandelat, sellepärast et olles veetnud kakskümmend seitse aastat vanglas, tuli ta vanglast välja ja hakkas jutlustama lepitust ja ta viis selle lepituse ka täide meie ei peaks siin inimestele ütlema, mida tehakse, aga ma sooviksin, et Sri Lanka valitsus äh, astuks ka selle sammu ja äh, arvestaks mõistlike tamilite äh, muredega. aitäh, härra Van Horden ja nüüd härra Murphy poolteist minutit. aitäh, president ärgem leppigem parempoolsete seisukohtadega siin parlamendis, kes tahavad tamili keele kõnelejaid süüdistada nendes jätkuvates inimõiguste rikkumistes Sri Lankas. jah, need rikkumised on jälle ini-, maailma üldsuse tähelepanu keskpunktis, inimõiguste organisatsioonidel oli õigus, et neile lähele juhiti valitsusjuhid nagu Cameron Suurbritannias paraku aga tahavad äh, ignoreerida selliseid inimõiguste rikkumisi toimuvad, lähtudes rohkem majanduslikest huvidest neli aastat pärast äh, verise kojus, kodusõja lõkku, lõppemist, äh, neli aastat pärast genotsiidi, äh, mille tulemusena seitsekümmend tuhat tamilit surid, ei ole meil endiselt sellist põhjalikku ja usaldusväärset uurimus, uurimist Sri Lanka valitsuse sõjakuritegude kohta. ja samuti ei ole uuritud sõjaväelaste kuritegusid Äh, kogemuste ja lepituskomisjon on lihtsalt fassaad äh, ning äh, ühtegi selle komisjoni soovitust pole siiani ellu rakendatud. ammu oleks vaja sõltumatut rahvusvahelist uurimist ning see tuleb läbi viia nii kiiresti kui võimalik, seda ootavad ohvrid ja nende perekonnad. tamilikeelne kogukond on juba pöördunud ÜRO poole Nad ei saa enam tugineda nõndanimetatud rahvusvahelisele kogukonnale, loota neilt rahu ja õiglust, nad peavad ise organiseeruma ja võitlema õigluse eest sellistes ühingutes nagu näiteks Tamilite Solidaarsus. aitäh, härra Murphy. Äh, kolleeg Teeva tahab teile esitada ühe küsimuse, olete nõus vastama? jah aitäh, härra Murphy, te olete tõesti väga lahke Äh, president, tahaksin küsida härra Murphy't, kes väidab, et olevat Sri Lanka ekspert kui palju tamileid on Sri Lankas, kui palju neid elab lõunas ja kui palju elab põhjas? ja milline on pealinna Colombo tamilite elanikkonna protsent? Murphy, palun Äh, suur aitäh selle küsimuse eest. ma ei nimetanud ennast Sri Lanka eksperdiks, äh, nagu mina oleksin tahtnud ka Sri Lankat külastada, aga mulle ei ole korduvalt valitsuse poolt viisat antud, kuna ma olen kritiseerinud Tamilit äh, rõhumist ma ei saa teile esitada täpseid arve ja seda, millistes linnades nad elavad, enamalt jaolt kirdes ja põhjas, aga ka Colombos on väga palju tamileid, kus nad samuti kannatavad diskrimineerimise all. ja üks asi, mida ma olen ainult rõhutanud olnud, mina leian, et tamilid peavad ühe, ühiselt võitlema oma õiguste eest. mul on väga kahju, aga mulle tundub, et seda peate te jälle isiklikult edasi ütlema. kolleeg Benjamin, palun Uh, aitäh, president. Uh, neli aastat on möödas uh, Sri Lanka valitsuse ja Tamil Elami vabadusvõitluse tiigrite konfliktist ja ometigi väidavad inimõiguste rühmitused, et karistamatus sõjakuritegude eest jätkub see resolutsioon, mis meie ees täna on, on tasakaalustatud resolutsioon, siin tunnistatakse edusamme, mida on saavutatud näiteks demineerimise vallas, ülesehitustöös ja näiteks ka eh, viidi Põhja provintsides läbi edukad valimised. aga eh, Sri Lanka inimestel on õigus eh, teada, mis juhtus nende sõprade, pereliikmetega kodusõja ajal Eh, on vaja sõltumatut uurimist eh, rahvusvahelise õiguse rikkumistesse ja selle peavad läbi viima mõlemad pooled, ma rõhutan, mõlemad konflikti osapooled. ning eh, me nõuame, et Sri Lanka valitsus tõesti viiks läbi sõltumatu uurimise niipea kui võimalik kui Sri Lanka valitsus sellist usaldusväärset uurimist märtsis kaks tuhat neliteist läbi ei vii, siis ÜRO-l on täiesti seaduslik õigus ise selline uurimine läbi viia ja seetõttu ma kutsun ÜRO kõrget esindajat üles tegutsema nüüd väga aktiivselt Sri Lanka valitsuse suunal, hoolitsema selle eest, et õiglus seatakse jalule, kutsuma president Rajapaksalt üles selline uurimiskomisjon luua et uurida, miks, kuhu inimesed kadusid ja loodetavasti jõuab niimoodi ka lepitusprotsess lõpule suur tänu, kolleeg Benjan, olete valmis kolleeg Laineni küsimusele vastama? olete valmis vastama kolleeg Laineni küsimusele? jah, palun, kolleeg Lainen. Teie kord nüüd. jah. ma räägin teiega um pärast kolmekümmend aastat äh, tsiviilsõda sri lankas valitses kaos ja kolleegid ütlesid et paranemist on näha aga mitte piisavalt nüüd te rääkisite tasakaalus resolutsioonist ja palusite uurimisi kuni märtsikuuni kaks tuhat neliteist. see on kolme kuu pärast, kas te tõesti arvate, on realistlik selline ultimaatum teha ja kasutades nüüd teie sõnu, et seda teha võimalikult kiiresti, ma kardan, et märts kaks tuhat neliteist on lihtsalt täiesti ebareaalne. Well, certainly I agree that jah, ma olen täiesti nõus, et äh, see on ebarealistlik, et äh, see uurimine lõpeb äh, märtsiks kaks tuhat neliteist, me lihtsalt nõuame, et see alus, alg-, alguse saaks ja see on seotud ÜRO kohtumistega märtsis kaks tuhat neliteist, nii et me loo-, lihtsalt nõuame, et selleks hetkeks see protsess alguse saaks ja see algatamine on mõeldud äh, niimoodi, et äh, president äh, esitaks teatise, et see uurimine alguse saab, nii et ma arvan, et see on vägagi mõistlik ja realistlik suur tänu kolleeg bennion ja nüüd viimase autorina saab sõna kolleeg lisek palun. <clears throat> panie przewodniczący panie komisarzu koleżanki i koledzy! suur tänu president volinik kolleegid! väga hea on et me arutame olukorda sri lankas veel kord. see riik on kannatanud õudsate asjade all mitmeid aastaid kestnud äh, sõda mõrvad, vägistamised, sundümberasustamised. Õnneks äh, on selles riigis valitsenud viimased neli aastat äh, rahu. kuidas me saame seda riigi aidata? me saame teda aidata riigi struktuuride ülesehitamisel Euroopa Liidu liikmesriikidest Ühendkuningriik, millel on nii palju äh, aastaid koostööd olnud Sri Lankaga, peaks kindlasti saama Sri Lankat äh, aidata, äh, oskusteadmisi edastada, kuidas riigi aparaati üles ehitada, et ähm, see riik saaks edasi eksisteerida rahus, et erinevad rahvusrühmad saaksid üksteise kõrval äh, rahus edasi elada. ja uurimist on kindlasti vaja ja tundub, et ilma selleta Sri Lanka ei saa oma probleeme lahendada. suur tänu, härra Liisek, nüüd on kõik autorid sõna saanud, järgmisena fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt härra Posselt, palun üks minut. härra president, Sri Lanka. härra president, Sri Lankas on tegemist etnilise konfliktiga ja seda seetõttu, et seal on postkoloniaalne olukord ja meie siin Euroopa Liidus ei tohiks teha seda viga, mida tegid varasemad koloniaalvalitsejad, vaid me peaksime üritama relvarahu relvarahust tõelise rahuni jõuda ja tõeline rahu on võimalik saavutada ainult siis, kui pannakse õiglus jalule ja õige, rahu saab tagada ainult siis, kui on olemas sisemine rahu. sellepärast tuleb nii vähemustele kui ka enamusele tagada õigused ja peale selle on meil vaja ka välis veidis tasakaalu, ehk siis tuleb uurida täpselt välja, milline on, ähm, milline on mis oli tõde ja mis mitte, sellepärast tuleb ka mingi tähtaeg paika panna, sest ma kardan, et kui me kõiki neid asju kogu aeg edasi lükkame, siis oleme me samas olukorras nagu Serbia ja teiste riikidega, et mitte midagi ei juhtu. sõjakuritegusid tuleb uurida, see on mõlema poole huvides ja ma arvan, et ähm, enamus peaks ka sellest aru saama. suur tänu, härra Posselt ja nüüd kolleeg Erik N. D. Ödenberg, palun. Panie przewodniczący, wybór Sri Lanki na gospodarkę aitäh, president Sri Lanka, Sri Lanka kui rahvaste ühenduse tippkohtumise võõrustaja novembris teda kritiseeris rahvusvaheline kogukond sellepärast, et ei võetud vastutusele kodusõjas kuritegusid, sõjakuritegusid toime pannud äh, isikud me muidugi hindame kõrgelt neid jõupingutusi selleks, et normaliseerida elu äh, riigi põhjaosas põgenikulaagrite äh, sulgemise ja selle, et demini-, demineerimine on lõpule jõudmas, äh, toetame samas seda, et saaks alguse kõikide sõjakurjategi-, sõjakurjategud, kuritegude äh, uurimine, mis ähm, sisekonflikti käigus aset äh, leidsid, äh, kindlasti nii pika konflikti, kahekümne kuue aastase konflikti puhul on see väga raske, kuid jätkusuutlikkuse huvides on see vajalik. suur tänu ja järgmisena kolleeg Piilen, palun üks minut. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący suur tänu, president. Sri Lanka kodanikud on kannatanud äh, palju aastaid terrori all Tamili tiigritelt. Äh, viimastel konfliktiaastatel äh, ka valitsusväed panid toime kurja, kuritegusid. see mitmeusuline riik peaks tegema kõik selleks, et kodanikke lepitada eri, erinevatest rahvuskogukondadest pärinevaid inimesi ja see aitaks kaasa ka äh, majandus- ning sotsiaalprobleemide lahendamisele. Äh, detsentraliseerimine oleks kindlasti lahendus, mis aitaks äh, rahvusrühmade rahulikule kooseksisteerimisele kaasa. sõltumatu uurimise eesmärgiks on kurjategude toimepanijad vastutusele võtta ma jään äh, lootma Euroopa Liidu äh, abile demokraatia ülesehitamisel Sri Lankas. suur tänu, kolleeg Piilen ja nüüd üks minut, proua Verša. aitäh. see resolutsioon ei äh, vasta olukorrale, mis valitseb praegu Sri Lankas, kui me vaatame ÜRO ähm, äh, seisukohavõtte äh, me näeme, et äh, Sri Lanka on äh, liikumas üha autoritaarsemas, autoritaarsemale suunale. üha enam on inimõiguste rikkumisi, mis puudutavad eelkõige tamileid. Euroopa Liidus saadetakse varjupaigaotsijad Colombosse tagasi, kus neid ähvardab surmaoht Äh, üks, äh, ühte nendest inimestest tunnen ma isegi, kes püüdis varjupaika leida Strasbourgis, enne kui ta äh, saadeti tagasi Colombosse pool aastat tagasi, pool aastat hiljem tulistati ta Colombos surnuks, samuti ähvardas oht ja tagakiusamine tema pereliikmeid. me peame end mobiliseerima selleks, et sellised draamad enam ei korduks, aitäh! suur tänu, kolleeg Veržea, olete te valmis kolleeg Tiiva küsimusele vastama? palun, kolleeg Tiiva. kõneleja mikrofon pole sisse lülitatud. jah, äh, proua Veržea Colombo, Sri Lanka pealinn, kus ma ise sündisin on vähemuse linn kus, kus kuuskümmend neli protsenti rahvastikust räägivad tamili keelt, mitte singali keelt. millest te siin räägite? proua Veršia vabandust, aga ma ei näe, milles probleem on, probleem ei ole selles, kes räägib singali, kes tamili keelt, me räägime siin äh, sellest, kas on inimõiguste rikkumised äh, Sri Lankas või mitte, ÜRO äh, raportid on ametlikud, tõepoolest oli lootus leppimisele äh, ja nüüd äh, me peame asjad teistmoodi kätte võtma, nii nagu ÜRO, äh, me oleme praegu maha jäänud äh, sellest tegu-, tegutsemisest, mis ÜRO ülemkomissar rakendab. minut jah suur tänu ja nüüd kolleeg Obermeier, palun. suur tänu, härra president, kakskümmend uus aastat, aastat kestis äh, kodusõda ja seal tõesti oli väga palju inimõiguste rikkumisi ja rikuti ka Genfi konventsiooni, kuid kahe tuhande üheksandast aastast pidi olukord paranema, see olevat nüüd ka stabiilne, kuid tegelikult äh, äh ei ole kõik äh, kõiki konflikte lahendatud. valitsusele heidetakse ette, et inimõigusi rikutakse, räägitakse kolmekümnest tuhandest inimesest, kes on mõrvatud või kadunud, sinna äh, hulka kuuluvad ka ajakirjanikud. peale selle on veel kaheksakümmend tuhat inimest, kes põgenesid põhjaprovintsidest äh, kodusõja eest, kuid ei saa enam kodu ta-, koju tagasi pöörduda ja otse loomulikult peame meie üles kutsuma inimõiguste rikkumist lõpetama ja seda me ka teeme palju lihtsam on ju ka tegelikult äh, Sri Lanka puhul rusikaga laua vastu taguda, kui näiteks mõne suurvõimu Hiina puhul. mina lähen sinna kohale, tahan näha, mis seal täpselt toimub, hoian silmad lahti, olen väga optimistlik selle riigi tuleviku osas. suur tänu, härra Obermeier ja nüüd härra Teeva, kaks minutit, palun uh,. härra president, aitäh muidugi on mul siin omad huvid mängus, ma toim-, ma sündisin Sri Lankas, minu vanaisa oli senaator ja ta oli üheks põhilise opositsioonipartei asutajaliikmeks. ja on haletsusväärne, et äh, need kolmkümmend aastat, mis terroristid äh, on äh, mässanud, on sundinud meid tegelikkuse siin kojas unustama ning unustama ka selle, kuidas see sõda lõppes me nägime seda, et riigi valitsusvõimud on äh, kaitsenud riiki, äh, tsiviilelanikkonda terrori, äh, terroristlike rünnakute eest. me teame, et Sri Lankal on väga pikk ühendatud riigi ajalugu ja teame, et ka riigi terviklikkust on suudetud selle aja jooksul äh, kaitsta viissada aastat Euroopa tsivilisatsiooni Portugali, Hollandi, siis Ühendkuningriigi mõjutusele kahekümne kaheksanda, tuhande üheksasaja kahekümne kaheksandal aastal sai äh, Sri Lankast äh, demokraatlik äh, riik varem kui üheksateist kahekümne kaheksast Euroopa Liidu liikmesriigist, mis nüüd leiavad olevat kohas Sri Lankale demokraatiaalaseid loenguid pidada, see on naeruväärne ja see on seda naeruväärsem, et riigid, mis kunagi domineerisid Sri Lanka üle, nüüd siin kojas esinevad ultimaatumitega artikkel see või, või teine ja e, tagajärjeks võivad olla tõsised e, sanktsioonid. kas me tõesti oleme veel praegu impeeriumide ajastus, see on täiesti meie eesmärkide vastane ja see muudab praeguse valitsuse veelgi populaarsemaks. räägitakse, et me peame üles ehitama kestva rahu, kõneleja katkestatakse suur tänu, kolleeg Tiiva, kas te olete valmis vastama kolleeg Murphy küsimusele? olete valmis kolleeg Murphy küsimusele vastama uh,? For, uh, the... aitäh, et nõustusite vastama, härra Tiiva Te teete vahet riigi vägivalla ja mitte äh, valitsusvägede poolt toime pandud vägivalla vahele. kas äh, riigi vägivald on aktsepteeritav, et inimeste, et inimesed on kaduma läinud, et on äh, toime pandud kuritegusid, kas riik võib vägivallaga tegeleda? kui härra Murphy mind õigesti kuulis, siis ta ütles, et ma ei leidnud vaba, ei otsinud vabandusi riigipoolse vägivalla äh, kaitseks. ma rääkisin sellest, et riik on äh, õigusriigi põhimõtteid äh, kaitsnud kolmkümmend aastat ja kui me vaatame, kuidas see äh, sõda aset äh, leidis, siis kolmkümmend aastat äh, lõuna pool võitles põhja poole vastu me oleme saatnud sinna, me, me, me saatsime sinna äh, neile toitu, me nägime, et äh, tegemist on terroriaktiga äh,, äh mitte mingi, mingit seost ei ole siin Tamili äh, elanikkonnaga. Iva. suur tänu, kolleeg Tiiva, läheme nüüd vaba mikrofoni vooru juurde ja kuna aega on tõesti väga vähe, annan ainult mõnele inimesele sõna, ainult nendele, kes siiamaani sõna pole saanud. kolleeg Skinner, palun Oh, püüan ähm, olla pigem vaoshoitud, ähm, mitte liialt palju siin kisa tõsta see ähm, resolutsioon on väga tähtis ja väga õigeaegne. progress Sri Lankas on olnud aeglane ja paljudes äh, valdkondades äh, on veel palju ära teha selleks, et äh, Sri Lanka praegusele režiimile usaldusväärsus saavutada peame vaatama Nivineli Pile äh, poolt tehtud, äh, äh, koostatud aruannet, et näha, et on väga palju küsimusi, mis veel lahendust ootavad. abitööliste mõrvamine on üheks juhtumiks, mis veel lahendust, vastust ootab. Sri Lanka peab vastama nendele küsimustele, mida siis tehakse nende juhtumitega ja muidugi on survet nii riigi äh, seest äh, ja ka riigi väljaspoolt ja ilma selle surveta ei saagi edusammud aset leida. suur tänu, kolleeg Skinner ja viimasena saab sõna kolleeg Rebo, palun. arvoisa puhemees, arvostan kolleeg. härra president, äh, ma hindan kõrgelt härra Teva äh, asjatundlikkust selles küsimuses. kui ma õigesti aru sain, siis Sri Lanka probleemid pärinevad äh, äh, kodusõja perioodist, mis lõppes kahe tuhande üheksandal aastal siin on tegemist äh, kohutava vägivallajuhtumitega, tuhanded tsiviilelanikud on tapetud ÜRO erisaadik, kes äh, Sri Lankas visiidil viibis, äh, tegi omapoolse avalduse ja me peame olema väga äh, aktiivsed lepituse valdkonnas selle riigi puhul, me ei tohiks unustada sõjakurjategusid ja karistamatus ei tohiks kindlasti võimust võtta. meil on tõendeid selle kohta, kohta, mis aset leidis äh, Sri Lanka elanikelt. Äh, Sri Lanka on otsustanud dialoogi asuda rahvusvahelise kogukonnaga, kuid murettekitav äh, on see, et rünnatakse kirikuid ja mošeesid, et ei pöörata piisavalt usuvabadusele tähelepanu. suur tänu, kolleeg Rebo ja sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja lõpetuseks saab veel sõna volinik Tšolos, palun aitäh, president, lugupeetud parlamendisaadikud. Ähm, me tervitame seda, et parlament võtab kiireloomulise resolutsiooni vastu inimõiguste ja demokraatia ning õigusriigi olukorra kohta Sri Lankas. nagu resolutsioonis öeldud, on ka Euroopa Liit tun-, tunnustanud, et konflikti lõpus saadik on Sri Lankas tehtud suuri edusamme ümberasustama sunnitud inimeste e-, e-, elukohtadesse tagasipöördumise vallas, demineerimise vallas, samuti toimusid Põhja provintsis esimesed äh, valimised ning äh, uus provintsinõukogu ja keskvalitsus äh, on hakanud tegema koostööd vaatamata nendele positiivsetele sammudele on aga veel mitmeid väljakutseid, mis Sri Lanka ees seisab, eriti inimõiguste kaitse vallas, kodaniku- ja usuvabaduste kaitse vallas, kohtute sõltumatuse vallas ja õigusriigi vallas samuti tuleb võtta inimesed vastutusele, kes varem kuritegusid toime panid, see on konfliktijärgses olukorras äärmiselt oluline ning me kutsume Sri Lanka valitsust üles võtma kaldritusele täiendavaid meetmeid selleks, et viia ellu need soovitused, mis on kirjas kogemuste ja lepituskomisjoni raportis ning viia läbi sõltumatu ja usaldusväärne uurimine, mis puudutab rahvusvahelise õiguse rikkumisi samasuguseid üleskutseid on esita-, teinud ka teised rahvusvahelised partnerid ning enne järgmist inimõiguste ülemnõukogu märtsis kaks tuhat neliteist hinnatakse olukorda samuti. ÜRO jälgib sealseid protsesse väga tähelepanelikult ja me teame, et on loodud ähm, uurimiskomisjon, mis puudutab inimeste kasumist äh, ning inimõiguste rikkumist Sri Lankas. me tervitame ÜRO äh, inimõiguste ülemvoliniku külaskäiku ja e Eh, ümber asustatud inimeste erivoliniku külaskäiku. Eh, me eh, leiame, et selliseid visiite oleks vaja rohkem. näiteks ka soovimatute kadumiste töörühm peaks eh, Sri Lankat külastama. väga oluline on, et Sri Lanka peaks dialoogi Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste partneritega. Ehm, sellest oleks kasu eh, nende raskete ülesannete elluviimisel, mis veel ees seisavad. Euroopa Liit on valmis eh, Äh, toetama Sri Lanka valitsust äh, selleks, et äh, aidata nende väljakutsetega toime tulla, et valmistada ette kõigi Sri Lanka elanike jaoks paremat tulevikku, aitäh! suur tänu, volinik Tšoros! selle arutelu lõpuks esitati meile kuus resolutsiooni ettepanekut, arutelu on sellega lõppenud ja me asume hääletama